head sõbrad, hääletus algab peatselt, nii et palun üritage leida endale koht. Thank you uh... Äh.... suur tänu, alustame koosolekut. tegemist on meil tööhõive kultuurikomisjonide ühiskoosolekuga ja koos on meil ees hääletus Al. alustame elektroonilise hääletusega. esimene hääletus oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumine Euroopas, kes on poolt? jaa, elektrooniline hääletus ja asume kohe hääletama. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? pikendame pisut hääletusaega, sest äh, mõned liikmed veel otsivad kohti ja hääletuskaarte. aga nüüd on hääletus äh, lõppenud ja väga muljetavaldav tulemus. Läheme nüüd valimise juurde hakkame valima Euroopa Parlamendi eksperte. võib-olla kult-, kultuurikomisjon äh, soovib äh, midagi öelda, enne kui me, kui me lahku läheme, see oli väga oluline hääletus, mõlemad raportöörid tegid ära suurepärase töö, aga teil on sõna, proua Kammervert. Äh, ja suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada hea koostöö eest tööhõive ja kultuurikomisjoni vahel me triloogi läbirääkimistel jõudsime heale tulemusele, ma tean, et see ei ole alati just väga lihtne, seetõttu suur tänu mõlemale raportöörile, kes tegid minu arvates väga head tööd. eriti soovin tänada ka töötajaid sekretäriaadist, Eludika Muuna ja Anna-Maria Nuvera. tänan kultuurikomisjoni sekretäriaadi töötajaid, kes selle teemaga tõesti väga palju vaeva nägid, äh, mõlemale suur tänu, te olete selle igal juhul ära teeninud, jõudsime heale tulemusele ja jään ära ootama edasist head kaastööd kahe komisjoni vahel. härrad Mann ja Malinov, kas te olete rahul tulemusega loodetavasti, jah? härra Mann. Äh, suur tänu mina soovisin ka tänada hea koostööd, hea koostöö eest, e, see koostöö ei ole just äh, tavaline, Europass on äh, vahend, mis tagab äh, parema liikuvuse, seda on äh, lihtne rakendada, pädevused, oskused äh, on võimalik selgemini välja tuua kui seni, nii et meil oli väga vahva koostöö nõukogu ja komisjon olid alguses erinevatel seisukohtadel, meie lähendasime nende seisukohti ja see kõik on hea näide selle kohta, et äh, liikmesriigid üksinda ei saa selliste asjadega hakkama, vaid äh, seda saab teha Euroopa tasandil, siin on Euroopa lisaväärtus. kolleeg Malinov, palun. tänan alati täname sekretäriaati, aga see, antud juhul tõesti, nende töö oli palju suurem kui tavaliselt, arvestades teema keerukust, iseäranis tahaksin tänada neid kannatlikkuse eest. ja koostöös äh, parlamendisaadikute ja minuga iseäranis äh, tahan tänada härra Manni, oli suur rõõm temaga äh, koostööd, oleme aastaid temaga istunud koos Rahvaparteis ja mitte ainult äh, ei suuda me nüüd ko-, me koos istuda, vaid ka koos töötada, selgub. Äh, järgmine Europassi läbivaatamine on vältimatu, luban teile, aga see on palju lihtsam tänu sellele tööle, mille me juba ära tegime see, antud läbivaatamise juures. ja kuigi raskus, algus oli äärmiselt raske, ma arvan, lõpptulemus on äh, on väga hea, see näitab, et konsensuseni jõuda on väga võim-, on vägagi võimalik, isegi kui me lähtume väga erinevatest lähtepunktidest. Eh, suur tänu ja läheme edasi ülejäänud hääletusega tööhõivekomisjonis. järgneb salajane hääletus mis puudutab Euroopa Parlamendi eksperte Euroopa koolitusfondis